Are you ready for starting the meeting and then kas kas te olete valmis koosolekut? If you take your seats. kas te olete valmis koosolekut alustama, õige pea algab meil ka hääletamine, nii et kui saate oma kohtadele istuda, siis saaksime alustada. aitäh. kas võime päevakorra ilma muudatusteta kinnitada? jah teadaanded. tõlge toimub meil täna kõigisse keeltesse, ainult malta ja horvaadi keelt ei ole ning bulgaari ja soome keel on ainult passiivselt. meil oli siin tegelikult ka kaameratiim, võib-olla nad on jätkuvalt siin äh, kolleeg Hetman kutsus nad siia, nad on hääletamise ajal kohal, nagu ma aru sain, ehk siis hiljem. kolmas päevakorrapunkt, koosolekute protokollide kinnitamine, kas äh, võime kinnitada kaheksateistkümnes oktoober kaks tuhat kaheksateist, viieteistkümnes november kaks tuhat kaheksateist, üheksateist, kakskümmend november kaks tuhat kaheksateist, seitsmes veebruar kaks tuhat üheksateist ja üheksateistkümnes veebruar kaks tuhat üheksateist. jah, hästi kinnitatud. nüüd äh, ülevaade käimasolevate institutsioonide vaheliste läbirääkimiste kohta. Guillaume Balas, kes on raportöör, ei saa täna kohal olla, kuid meil toimus täna hommikul kolmepoolne kohtumine, viies kolmepoolne kohtumine see oli väga tõhus. samamoodi nagu neljas triloog, mis toimus kahekümne esimesel veebruaril ja aruteludes on keskendutud äh, rakenduva seadusandluse peatükile, eriti mis puudutab varasemat kuuluvust, varasemat teavitamist, katkestamisperiood, maksimaalne kestus äh, mille jooksul on siis isik saadva liikmesriigi sotsiaalkindlustussüsteemis olnud, äh, siis dokumendi valjustamise menetlus, algus PDA üks deposiit, ähm, mm, äh, siis päevad, igapäevased tasud, tegevuste läbiviimine kahes või enamas liikmesriigis, seadusandlus, mis kohaldub siis Euroopa meediaorganisatsioonide raportoritel ning ka rakendusaktid, delegeeritud õigusaktid. ja kolleeg Balas siis annab meile hiljem täpsema ülevaate, aga kolleeg Rebel, palun. vabandan, et teid katkestasin lugupeetud äh, proua esimees, meil on probleem tõlke mm, heliga prantsuse kabiinist äh, helitugevusega tehniline probleem. nüüd on see siis lahendatud, jah, väga kena. nagu ütlesin, siis kolleeg Paalas kahjuks siin olla ei saa, kuid järgmisel koosolekul saate täpsema ülevaate, milline on asjade seis selle olulise, aga ka keeruka raporti puhul hästi, siis asume hääletama. kas äh, teil on hääletuskaardid masinates ja alustame töö ja eluelu tasakaalu dokumendiga kõigepealt, mis siis puudutab esialgset kokkulepet, mis tuleneb institutsioonide vahelisest läbirääkim-, mistest Koreper on kuuendal veebruaril selle kinnitanud, tegemist on nimelise hääletusega ja hääletus on alanud. nüüd on hääletus lõppenud. kolmkümmend üks poolt, kolm vastu, kolm erapooletut. palju õnne kolleeg Kaasale selle tulemuse puhul. Thank you uh,. The... aitäh. jätkame. ettepanekuga Euroopa Tööjõuameti loomise kohta. samamoodi lihtmenetlus ja nimeline hääletus, kes on poolt, kes vastu, vajutage vastavalt nuppe. The... hääletus on alanud ja nüüd on ta ka suletud Thirty in favor. kolmkümmend poolt, kolm vastu, neli erapooletut. peaaegu nagu eelmise raporti puhul. Thank you. suur tänu, kolleeg Lennars ja edasi lähme raporti projekti vastuvõtmise juurde, mis puudutab Euroopa poolaastat majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaastat ning kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive ja sotsiaalaspekte. muudatusettepanek viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. peame kontrollima. see ei olnud päris selge. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kaksteist poolt, kakskümmend vastu. hästi. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viiskümmend kolm, vabandust, muudatusettepanek viiskümmend kolm, ei teine pool, viiskümmend kolm, teine pool, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viissada, aga kontrollime igaks juhuks. muudatusettepanek viiskümmend kolm okei okay,, the vote is open and now it is closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud ühe hääle enamusega. edasi FAM üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, peame kontrollima muudatusettepanek viiskümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend viis poolt. edasi muudatusettepanek viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend viis, osade kaupa hääletus, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, kontrollime esimest osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud kakskümmend kaks poolthäält. teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, kuuskümmend seitse. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend poolthäält muudatusettepanek kuuskümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud. kontrollime kuuskümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on nüüd lõppenud. vastu võetud kakskümmend kaks poolthäält. kompromiss kolmteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek seitsekümmend kolm, osade kaupa hääletus, nagu soovisid sotsiaaldemokraadid. või õigupoolest ähm, Rahvapartei soovis osade kaupa hääletust ja sotsiaaldemokraadid nimelist hääletust, nii et hääletus on alanud, seitsekümmend kolm, esimene osa. hääletus on nüüd lõppenud kakskümmend kuus poolthäält, nii et vastu võetud teine osa. hääletus on alanud. hääletus on nüüd lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend neli vastuhäält. kompromiss neliteist, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viisteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend üks, kes on poolt, kes on vastu kontrollime, kaheksakümmend üks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud kaheksakümmend üks, tagasi lükatud kahe häälega. kompromiss kuusteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. FAM neliteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend viis osade kaupa hääletus vastavalt Rahvapartei taotlusele ja nimeline hääletus vastavalt sotsiaaldemokraatide taotlusele. esimene osa. hääletus on alanud. And the vote is. hääletus on lõppenud. okei okay,, we obviously have to vote again peame uuesti hääletama, siin tekkis probleem. hääletame muudatusettepanekut kaheksakümmend viis. esimest osa muudatusettepanekust kaheksakümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend kaks poolthäält. teine osa. samuti nimeline hääletus hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. vastu võetud ja kolmas osa, hääletus on alanud, kolmas osa, hääletus on lõppenud, vastu võetud kolmekümne üheksa poolthäälega. muudatusettepanek kakskümmend kuus, kes on poolt? tegemist on nimelise hääletusega vastavalt sotsiaaldemokraatide taotlusele. hääletus on nüüd lõppenud. vastu võetud kolmkümmend kuus poolthäält. edasi FAM kolmteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud. tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime parem. muudatusettepanek kaheksakümmend kaheksa ja hääletus on alanud. hääletus on nüüd lõppenud. tagasi lükatud kolme hääle enamusega muudatusettepanek kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu? erapooletud vist peame kontrollima, kaheksakümmend üheksa. The vote is hääletus on endiselt avatud, kaheksakümmend üheksa, nüüd on hääletus lõppenud tagasi lükatud kolmekümne üheksa hääle enamusega. kompromiss seitseteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, äh, vastu võetud. üheksakümmend kolm, esimene osa, kes on poolt. tegemist on nimelise hääletusega. hääletus on jätkuvalt avatud, nüüd on ta suletud kaks, kakskümmend kaks poolt häält ja vastu võetud. teine osa, jällegi nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend kaheksa poolt häält. kompromiss kaheksateist. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek üheksakümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksateist, kes on poolt, kes on vastu, kontrollime, kompromiss üheksateist, hääletus on alanud. hääletus on nüüd lõppenud, vastu võetud kakskümmend üks poolthäält FAM kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolm poolt, vastu. peame kontrollima, sada kolm. hääletus on alanud hääletus on lõppenud sada kolm. tagasi lükatud kahe hääle enamusega. kompromiss kakskümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. FAM kuusteist, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. FAM üks osade kaupa hääletus, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, kes on vastu, kontrollime, et asi oleks kindel. teine osa FAM ühest, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud vastu võetud kolmkümmend kaks poolthäält. FAM kaks, osade vaba hääletus, esimene osa. kes on poolt, kes on vastu? peame kontrollima, ma ei ole kindel. hääletus on alanud. And the vote is now. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend viis poolthäält FAM kaks, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. FAM kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, FAM neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, FAM üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, FAM kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, FAM viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kolmteist, nimeline hääletus. vastavalt sotsiaaldemokraatide taotlusele hääletus on alanud. hääletus on nüüd lõppenud. vastu võetud kakskümmend üks poolthäält. sada neliteist poolt häält vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. sada kuusteist. hääletus on alanud hääletus on lõppenud, sada kuusteist. vastu võetud kakskümmend poolthäält, sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksateist poolt, vastu. kontrollime, sada kaheksateist. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend vastuhäält. edasi muudatusettepanek sada üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, sada üheksateist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, kakskümmend vastuhäält. sada kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. kontrollime. sada kakskümmend. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud vabandust, võeti vastu tõesti kakskümmend viis poolthäält. FAM seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. FAM kaheksa, hääletust ei toimu selle üle. nüüd muudatusettepanek sada kakskümmend üks, kes on poolt, kes on vastu. ma ei julge nüüd kindlalt öelda kes oli tagasi lükatud, kontrollime, sada kakskümmend üks. hääletus on nüüd lõppenud saja kahekümne esimese muudatusettepaneku üle, vastu võetud ühe hääle enamusega, sada kakskümmend kaks. kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, kontrollime, sada kakskümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, kakskümmend seitse vastuhäält. sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletult vastu võetud. nüüd lähme volituste juurde, üks A, kes poolt, vastu, erapooletult vastu võetud, volitus üks B, poolt, vastu, erapooletult vastu võetud, volitus seitse A koos volitusega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 kontrollime, muudatusettepanek seitseteist. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend viis vastuhäält. muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime muudatusettepanekut üheksateist, hääletus on alanud. hääletus on nüüd lõppenud. vastu võetud kuue hääle enamusega. muudatusettepanek kakskümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaks, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, kontrollime. muudatusettepanek kakskümmend kolm. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nelja hääle enamusega. kompromiss kaks, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend üks poolt, vastu. kontrollime muudatusettepanek kolmkümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolme hääle enamusega. FAM G, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud kompromissettepanek viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. FAM A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. FAM E, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromissettepanek seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. FAM D, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. FAM F, osadega hääletus esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kompromiss kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend. järgmiseks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend üks, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd hääletame kogu raporti projekti koos muudatustega. hääletus on alanud. ja hääletus on nüüd lõppenud. vastu võetud kolmkümmend üks poolt, ühelt poolt ja kuus häält vastu. suur tänu ja suur tänu ka raportöörile.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 erandolukorra, erandolukorra meetmete võtmine sotsiaalkindlustuse koordineerimise valdkonnas pärast Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumist. oleme hästi ettevalmistunud juhuks, kui see juhtub. alustame kompromissettepanekust äh, üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja kõik muud langevad ära, nii et nüüd äh, hääletame raporti projekti tervikuna. tegemist on nimelise hääletusega, hääletus algas. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmekümne kuue poolthäälega, üks hääl oli vastu. For that. suur tänu Okay, so we'll Is it this one? Those of you who are not running to Need, kes järgmisele koosolekule ei jookse, ootame teid äh, siia jääma et kuulata komisjoni esindajat äh, äh,. Äh, proua Sukova, kes on äh, äh, tööhõive peadirektoraadi asepeadirektor, ta räägib meile Euroopa Sotsiaalfondi määrusest. Te olite siin ka üsna hiljuti nüüd äh, on aga võetud vastu otsuseid, mis äh, võimaldab teil veelgi konkreetsemalt äh, rääkida olukorrast. nii et nüüd annan sõna teile. palun. suur tänu. tere päevast kolleegidele. olin siin kuu aega tagasi, esit-, esitlesin teile delegeeritud äh, määruse kuuendat muudatusettepanekut. palun ärge rääkige, kui me, kui proua Sukova komisjonist kõneleb. suur tänu teile! aitäh, äh, kuu aega tagasi olin samuti siin, äh, siis esitlesin delegeeritud määruse kuuendat muudatusettepanekut, see puudutab lihtsustatud kuluvõimalusi Äh, sotsiaalfondi kasutamiseks liikmesriikides. Äh, nüüdseks saan öelda, et äh, oleme saanud läbi vaadata ja vastu võtta kõik liikmesriigide poolt esitatud ettepanekud, mis on seotud lihtsustatud kuluvõimaluste vastuvõtmisega, mida saab riiklik, riiklike maksenõuete puhul kasutada minu esitlus järgib tavalist struktuuri, kõigepealt äh, artikkel neliteist lõige üks. vastavalt sellele on komisjonil õigus võtta vastu delegeeritud äh, akte ähm, ja lihtsustatud kuluvõimalusi, need võivad puudutada mis tahes toiminguid ja neid äh, saavad ette panna kõik liikmesriigid ja ning samuti komisjon lihtsustatud kuluvõimalused võivad olla ühekordsed maksud või ühikuhinnad. Need võetakse vastu delegeeritud aktidega. liikmesriigid on väga hinnanud seda võimalust, sest see annab neile õiguskindlust seoses äh, kulutustega. samuti saab äh, riiklikke mm, arvestusvõimal-, võimalusi kasutada ja kasutada äh, ka ühissätete määruses toodud äh, raamatupidamismeetmeid. ja mis tahes toimingud või sellised toimingud, mis äh, riigisiseselt äh, langevad avalike hangete alla, võivad samuti siin lihtsustatud kuluvõimaluste alla langeda. komisjon Ähm, soovib siis jätkuvalt oma eesmärke täita, äh, kasutada viiskümmend protsenti ESF-ist äh, lihtsustatud kuluvõimaluste jaoks. ja meie eesmärk on need lihtsustatud kuluvõimalused ka vastu võtta, meil on ettepanekud seitsmelt individuaalselt liikmesriigilt, neid näitan teile hiljem täpsemalt. delegeeritud määrus on väike, määrust ennast me ei muuda, tekst äh, sisaldab ainult nelja artiklit, me muudame aga lisasid, äh, üks iga liikmesriigi kohta, ka indikaatorite määratlused, ähm, äh, ühikuhinnad on seal ära toodud. liikmesriigid saavad automaatselt kohandada summasid või komisjoniga läbi rääkida nende osas uute majandusandmete põhjal seni äh, on delegeeritud määrusele esitatud kuus muudatusettepanekut, ähm, mis katavad üheksateistkümmet liikmesriiki. Euroopa Komisjonil on samuti õigus lihtsustatud kuluvõimalusi Euroopa Liidu tasandil vastu võtta, neid saavad liikmesriigid otse kasutada ilma täiendava analüüsi või põhjenduseta ja seni oleme vastu võtnud äh, neli Euroopa Liidu tasandi lihtsustatud kuluvõimalust. Need puudutavad ähm, haridustoiminguid, ähm, äh, töötute ja töötajate koolitust ja need on viimased kolm lihtsustatud kuluvõimalust, mis me välja töötasime tänu äh, tööhõivekomisjonile samuti jõustub kuues muudatusettepanek märtsi keskel. Äh, nüüd juhin teie tähelepanu seitsmendale muudatusettepanekule, äh, millega muudetakse olemasolevaid lisasid Prantsusmaa, Tšehhi, Malta, Itaalia, Hollandi, Horvaatia ja Ühendkuningriigi jaoks. riigikaupa võin öelda seda, et seitsmes muudatusettepanek ähm, käsitleb ühikuhindasid Reunioni saarel. tegemist on tulemuspõhise lihtsustatud kuluvõimalusega. komisjon maksab osalejate eest, kes on kas saanud diplomi, mida tunnustab kas vastav kutseasutus või riigiasutus ja samuti inimesed ja samuti, kui on kindlustat-, kui on kindlustatud juurdepääs täiendavale kutseõppele. Tšehhi Vabariigis oleme uuendanud äh, ühiku äh, viie ühiku hinna summat. Tšehhi Vabariik on jätkuvalt äh, juhtival kohal lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamisel, neil on juba kolmkümmend kaks lihtsustatud kuluvõimalust Malta puhul on meil ettepanek äh, kasutada ühekordseid makse ka kaudsete äh, kulude katmiseks. komisjon maksab ühekordse äh, makse, kui ühekordseid makseid rakendatakse nende summade puhul, mida komisjonile esitatakse, need äh, sõltuvad äh, toetuse saaja tüübist. Itaalia, meil on uued äh, ühiku hinnad, mis on seotud tunnihindadega, samuti uued liikuvusprogrammid teadlastele. seitsmes muudatusettepanek äh, hõlmab ka Hollandit, meil on uus tunnipõhine ühiku hind äh, noortele puudega inimestele ning Horvaatias uued ühikuhinnad ning Ühendkuningriigi jaoks mida praegu käsitleme veel äh, liikmesriigina, on meil neli uut äh, ühiku hinda äh, töötajate toetamiseks ja koolitamiseks erineva, neljas erinevas rühmas. kõigepealt Need on seitse liikmesriiki ja erinevad toimingud ja lihtsustatud kuluvõimalused ja hea võim-, hea meelega vastan teie küsimustele. Yes, you are free to put question uh.... Teil on võimalus nüüd esitada küsimusi uh, proua Sukovale. sõna on teil. mulle tundub, et sina soovid küsimust esitada Kas on kysymyksiä Prosukovalle? Oli kristalliselt selge kõik. Sellisel juhul vaatame, kuidas on ajagraafikuga lood. vastuväidete esitamine komisjoni poolt tähtaeg on viieteistkümnes märts ja tähtaeg nõukogul ja parlamendil oma vastuväidete esitamiseks või tähtaja pikendamise taotlemisel on viieteistkümnes aprill. kui te jõuate järeldusele, et teil on vastuväited, mida te soovite esitada Teil on veel nõnda manööverdamisvõimalusi parlamendi ja nõukogu jaoks on tähtaeg oma vastuvõtjate esitamiseks nagu märgitud äh, vastavalt ajagraafikule, seega on aega viieteistkümnenda aprillini. järgmine koosolek. meil ei ole veel kindlat kuupäeva, kuid me teavitame teid sellest niipea kui võimalik meil on väga palju veel teemasid, mida komisjonis arutada. enne kui meie ametiaeg lõpeb, loodetavasti jõuame tulemusteni ka kolmepoolsetel läbirääkimistel, mis veel ei ole lõppenud. kuid selle ajani soovin teile meeldivat õhtu jätku ja me teavitame teid järgmisest koosoleku kuupäevast niipea kui võimalik. tänan!